okei okay,, friends um.... kallid sõbrad, nüüd hakkame pihta. majandusdialoog ja arvamuste vahetus äh, kaks tuhat kaheksateist, majanduspoolaasta riigipõhised soovitused ning tervitan siin südamest härraseid, härra Stomborovskist, kes on äh, sotsiaaldialoogi ja euro asepresident ja proua Tyson, kes vastutab siis äh, äh, tööhõive sotsiaalse liikuvuse, tööjõu liikumise eest, nad on võtnud vastu meie kutse käesolevale dialoogile ja arvamuste vahetusele, kus räägitakse riigipõhistest soovitustest, kahjuks volinik Moskovitši, äh, kes vastutab majandus- ja rahandusküsimuste maksuküsimuste ning tolli eest, pidi eile tühistama oma tänase visiidi meie komisjoni, sellepärast et praegu toimub ülemkogu, nagu te teate, ja sellega seotud põhjustel ta täna ei saa siia tulla. komisjon tutvustab meile äh, hinnangust äh, seoses äh, reformiga ning äh, konvergentsiprogrammidega ja riigipõhised soovitused tuleks vastu võtta kolmeteistkümnendal juulil, siis peavad liikmesriigid riigipõhiseid soovitusi hakkama rakendama läbi oma liikmesriigi majandus- ja eelarveprotsessi kaudu kahe tuhande kaheksateistkümnendal, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. ja kokkulepitud tavadest lähtuvalt, pidades silmas seda, mis on meie ajalised võimalused äh, selleks äh, aruteluks ning me peame ka jagama oma tööd äh, majanduskomisjoniga. korraldame oma tööd järgmiselt. kõigepealt viieteistminutilised sissejuhatavad sõnavõtud, võib-olla võib siis paar minutit juurde lisada, kui teil selleks vajadus tekib, kuivõrd härra Moskovitšid ei ole kohal. ja seejärel toimub küsimuste ja vastuste voor majanduskomisjoni ja tööhõivekomisjoni liikmetega paluksin, et meie liikmed ei kõneleks liiga pikalt. seejärel teeme väikese pausi. proua Tyson ja mõned liikmed peavad lahkuma pooleks tunniks, sellepärast et toimub töötajate lähetamise direktiivi allkirja tseremoonia ning ähm, see on meile täiesti vastuvõetav põhjus siit hetkeks lahkumiseks ning lõpetaksin siin. ja annan nüüd sõna härra Dombrovskisele. Teil on sõna, palun. äärmiselt huvitav äh, ettekanne ootab meid ees. lugupeetud esimees, austatud liikmed, mul on hea meel olla täna siin teie ees koos äh, volinik Tysoniga ning tutvustada teile komisjoni soovitusi majanduspoliitika jaoks järgmisel kahe kaheteistkümne kuni kaheksateist kuu jooksul. nõukogu võttis need vastu eelmisel nädalal ja ülemkogu peaks neile oma rohelise tule andma sel nädalal ning siis juulikuus jõustuvad need. meie soovitused lähtuvad kolmest poliitilisest prioriteedist investeeringud, struktuurireformid ning vastutustundlik eelarvepoliitika. ja tegeletakse riigipõhiste olukordadega ning lähtutakse iga liikmesriigi väljakutsete raskusastmest eraldi võetuna. kaasatud on ka euroala mõõde, nii nagu euroala soovitused seda ette näevad. samuti lähtutakse Euroopa sotsiaalõiguste sambast ning soovitakse kõrgetasemeliseid sotsiaal- ning sotsiaalkaitse ning tööhõive meetmeid samuti oleme palju pannud rõhku sotsiaalsele dialoogile ning tööturu osapoolte kaasamisele reformiprotsessi. meil on tugevdatud dialoog valitsustega, parlamentidega ja sidusrühmadega, et omanikutunnet suurendada riigi tasandil. komisjon on palju investeerinud demokraatlikusse arutellu ning mina hindan kõrgelt meie omavahelisi mõttevahetusi, mis on korrapärased. käin liikmesriikidel, liikmesriikides samuti korrapäraselt, teen koostööd kõikide oluliste organitega liikmesriikide tasandil see dialoog võimaldab meil väljakutset korralikult paika panna, vaadata, milliseid reforme tuleks võimalikult kiiresti ellu viia ning millised on nende reformide tõkked. me võtame arvesse majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist konteksti, Euroopa majandus kasvab pisut aeglasemalt sel aastal ja järgmisel aastal kui eelmisel aastal. tööhõive on rekordiliselt kõrgel tasemel, investeeringud on taastumas ning äh, riigieelarve olukord paranemas. makromajanduslik äh, areng on äh, olnud hea, aga hoolimata sellest on era- ning riigisektori võlatase siiski suur ja meil on ohte seoses kaubandusega ja protektsionismiga ning trendidega maailmaturgudel Re. Reformide elluviimine meie soovitustest lähtuvalt on olnud ka ebaühtlane riigiti ning seetõttu on veelgi olulisem see, et me kasutame seda head õhustikku ning tugevdame oma vastupidavust ning koostööd. see tähendab seda, et meil on struktuurilised reformid struktuuriliste kitsaskohtade parandamiseks, et meil oleksid fiskaalsed äh, kaitsemeetmed olukorra parandamiseks, paljud riigid peavad veel oma ärikeskkonda parandama ning avama oma to toodete ja teenuste turu. meil on vaja ka rohkem uuendustegevust soovitame ka äh, riigihalduse ning valitsemise parandamist, samal ajal korruptsioonivastast võitlust tugevdades. me peame samuti tööturgu kaasajastama, samuti sotsiaalkaitsesüsteeme. mõned riigid peavad oma tervishoiu ning pensionisüsteemide kestlikkust parandama, äh, kuivõrd vananeva äh, rahvastiku probleem on suureks väljakutseks kõikidele liikmesriikidele praktiliselt. me peame samuti parandama oma haridussüsteeme ning oskuste väljaõpet, sealhulgas ka elukestvat õpet. peaaegu üks kolmandiku meie soovitustest on mõeldud tööturuharidusele ning sotsiaalsetele väljakutsetele vastupidav äh, toimiv majandus on meile kõigile tähtis, see, mis ühes riigis toimib, võib muuduta mu,, mõjutada teisi riike. me tahame paremini toetada liikmesriike reformide elluviimisel, nii et meie majandussüsteemid oleksid vastupidavamad, kaasavamad ning tõhusamad. seetõttu oleme teinud ettepaneku struktuurifondide eelarveprogrammi äh, vahendite tõstmiseks kahe tuhande kahekümnenda aasta ning oleme näinud ka reformide programmi ette pärast kahe tuhande kahekümnendal kahekümnendat aastat, tõenäoliselt toetate seda, me loodame nii. komisjon on esitanud ettepanekuid ka stabiilsus- ning kasvupakti raames, mille nõukogu võttis vastu eelmisel nädalal. ja komisjon võttis vastu teatise ka paindlikkuse öö, ähm, otsuse stabiilsuse kasvupakti raames. defitsiidi menetluste rakendati Prantsusmaa osas, aga nüüd on äh, defitsiit alla kolme protsendi skp määra ning äh, seetõttu see menetlus lõpeb. seetõttu on korrektiivse menetlusega hõlmatud ainult Hispaania. Hispaania puhul võtsime vastu oma arvamuse eelarveplaani projekti kohta, mis vastus üleüldiselt pakti sätetele ja volinike kolleegium võttis vastu ka Saksa, kinnitas ka Saksa eelarveplaani, mis samuti tunnistati ka stabiilsus- ning kasvupakti tingimustele vastavaks. hindasime ka Belgia ning Itaalia võlakriteeriumeid täitmist, me ei ole valmis veel alustama praegusel hetkel üleliigse liigse riigivõla menetlust. ja kolmandaks Rumeenia ning Ungari menetlused oleme võtnud vastu ka, ka kahe, kahe aasta taguse konvergentsi aruande, et hinnata, kuidas liikmesriikide seadussüsteem euro küsimuses vastab Euroopa Liidu õigusele. mitte ükski seitsmest riigist ei vasta veel euro sisseviimise tingimustele äh, Bulgaaria, äh, Horvaatia ja Rootsi vastavad kõikidele nominaalsetele tingimustele, välja arvatud vahetuskursi äh, stabiilsus ning Horvaatia õigussüsteem vastab ka täielikult Euroopa Liidu õigusele euroala küsimustes. majandus- ning rahaliidus on koostöö majandus, sotsiaal- ning eelarveküsimuse valdkonnas mitte valik, ei ole ka pealesurutud süsteem, vaid lihtsalt loomulik jätk märk sellele, et meie majandused on omavahel seotud. majanduslikult on meie tulemused head ainult siis, kui kõik liikmesriigid reformidega jätkavad. suur tänu teile! Äh, okei okay. uh,, äh, thank you! suur tänu! kas anname nüüd siis kohe sõna proua Tysonile? suur tänu, proua esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed! nii nagu Valdis ütles, majandus kasvab ja kasvab kiiremini kui viimase aasta kümne jooksul tunnistajaks oleme olnud ning seetõttu on meil võimalus suunata pilgud kaugemasse tulevikku ning äh, keskenduda sellele, et meil oleks kesklik, kaasav ning pikaajaline majanduskasv. just praegu peame kandma hoolt selle eest, et äh, fiskaalpuhvrid, puhv äh, ja kaitsemeetmed kehtestatakse selleks, et me ennast tuleva vaste raputuste eest saaksime ära hoida. me oleme üks osa tugevast sotsiaalsest Euroopas, peaaegu kakssada kolmkümmend kaheksa miljonit inimest olid esimesel kahe tuhande kaheksateistkümne aasta kvartalil töös Äh, ning äh, tööpuuduse määr on praegusel hetkel seitse koma üks protsenti ning äh, läheneme kriisieelsele ajale. ning paljud reformid, mille liikmesriigid on sisse viinud viimastel aastatel, on hakanud nüüd lõpuks vilja kandma. majanduslaienemine aga samas ei too kasu piisavalt kõikidele kodanikele, tööpuudus jääb siiski mõningates riikides, liikmesriikides kõrgeks, Kreekas on see kakskümmend üks protsenti, Hispaanias seitseteist, ja mõningates piirkondades on äh, tööpuudus kõrge ja tööpuudus on ka mõningate rühmade, rahvarühmade hulgas kõrge nagu näiteks noored mõningates liikmesriikides. ebavõrdsuse äh, määr on äh, kriisieelsest kõrgemal tasemel ja hoolimata sellest, et see on viimastel paaril, viimasel paaril aastal jäänud stabiilseks, on see tõusnud mõningates liikmesriikides äh, märgatavalt pärast kahe tuhande kümnendat aastat. samasugust trendi võib märgata vaesuse ohus noor-, inimeste puhul kakskümmend kolm protsenti Euroopa Liidus, nüüd on tõus peatunud, aga me ei ole veel saavutanud oma Euroopa kaks tuhat kahekümne eesmärki ning mõningad et liikmesriigid on ähm, kannatanud äh, selle tõusva trendi all alates kahe tuhande kümnendast aastast. seetõttu me peame jätkama oma reformide alaseid pingutusi ning kandma hoolt selle eest, et nende reformidega ei aidata kaasa mitte ainult majanduskasvule ning töökohtade loomisele, vaid ka sotsiaalse õigluse äh, tõusule, sotsiaalsele mobiilsusele ning võrdsuse edendamisele ning vaesuse vähendamisele. novembrist kaks tuhat seitseteist on meil sotsiaalsete õiguste samma ning sammas ning tulemustabel, mis on meie juhtmõteteks, samba põhimõtted on vorminud ka selleaastaseid riigipõhiseid soovitusi. väga palju pannakse rõhku tööhõivele, haridusele, sotsiaalküsimustele ka riigipõhistest soovitustest tahame teha koostööd liikmesriikidega selleks, et majanduse edu käiks käsikäes sotsiaalse eduga. Teie lahkel loal räägiksin mõningatest tähtsamatest teemadest, mis, mille me oleme välja toonud selle aasta menetluse käigus. tehnoloogia areng on kiire ning seetõttu rohkem kui kunagi varem peame me reformidega keskenduma Euroopa töötajate oskuste edendamisele ning parandamisele ning kõrvaldama äh, ebavõrdsuse, koolituse ning hariduse vallas. ebavõrdne juurdepääs haridusele ning koolitusele on äh, pikaajaliste tagajärgedega indiviididele eraldi võetuna, aga see mõjutab ka pikaajaliselt äh, sotsiaalset ühtekuuluvust ning meie ühiskondade jõukust. inimeste integreerimine tööturgu on meie võimalus äh, tagada ühiskonda, ühiskonnas osalemine väga paljudele on antud võimalus seda ühiskonnas osaleda, aga siiski on rahvarühmi, nagu näiteks äh, rändajad, äh, romad äh, ja teised, kellel seda võimalust ei ole. ühiskonna võimalused peaksid olema võrdsed äh, naiste ja meeste jaoks äh, ning perede loomine ei peaks äh, tooma mingisuguseid puuduseid kaasa karjäärile ja seetõttu oleme päris palju pööranud tähelepanu töö ja eraelu ühind-, ühitamisele, aitame naistel tagasi tööle pöörduda ja naiste tööhõive määra tõsta sageli ütleme me, et tuleks see klaasist lagi läbi murda, aga soolise võrdõiguslikkuse varras meil on veel enam ära teha, kui muut-, muut-, mõelda sellele kõrgema eliidi klaaslaele sotsiaalne olukord paraneb, aga samas sissetulekute ebavõrdsus ning töötavate inimeste vaesus on endiselt probleemiks. ja rohkem tuleb tähelepanu pöörata selle vaesuse vähendamisele paljudes liikmes, mitmetes liikmesriikides. siin ei ole probleem mitte ainult eelarvevahendites, vaid tuleks lihtsalt äh, keskenduda tulemuslikkusele tuleb tagada kõikidele juurdepääs äh, ka äh, kvaliteetsele ning taskukohasele tervishoiule. kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, lõpetuseks tahaksin tänada Euroopa Parlamendi liikmeid selle Euroopa Parlamendi õigeaegse panuse eest tööhõivesuunistega seoses EBSCO ja eelmisel nädalal. tänu teie toetusele jõuti lõplikule kompromissile, mis nüüd keskendub rohkem soolistele võrdsetele võimalustele, juurdepääsule tööturule ning õiglastele töötingimustele, sotsiaalsele kaasamisele ning sotsiaalsele kaitsele. suur tänu! suur tänu! nüüd on teil võimalus esitada küsimusi meie volinikele. küsimuse esitamiseks on teil poolteist minutit ning äh, komisjoni esindajad saavad vastamiseks kaheksa minutit. rahvapartei liige tööhõivekomisjonist härra Hetman. kas olete kohal, härra Hetman? olen siin, ütleb härra Hetman. palun, teil on sõna. suur tänu, proua esimees. tahaksin rääkida poola keelt, nii et palun pange kõrvaklapid pähe. Szanowna pani komisarz, panie przewodniczący. Lugupeetud proua volinik, lugupeetud proua esimees, daamid ja härrad. me näeme, et Euroopa Liidu majandusel läheb üha paremini. avaliku sektori seis on parem, tööhõive olukord paraneb, investeeringuid tehakse rohkem. aga me ei tohiks olla rahul sellega, et meil on vähem töötuid, sellest ei piisa. töötus just noorte tööpuudus ja ka töötajate vaesus, töö tootlikkus äh, on probleemid, samamoodi sotsiaalkaitse, tervisekaitse on küsimused, millega on vaja tegeleda ja millele on vaja leida lahendused. meil on vaja integreeritud tööturgu, meil on vaja võimalikult kõrget tööhõivemäära kõigile, ka haavatavamatele ühiskonnarühmadele ja just sellepärast reformid, mida viiakse liikmesriikides läbi, peaksid olema sellised, mis toetavad kindlaid pikaajalisi töölepinguid, mitte aga ähm, ajutisi. tööturg muutub digitaalses maailmas väga kiiresti ja töövõtjatel peavad olema erinevad oskused, varem seda vaja ei olnud. just sellepärast tuleb tagada elukestev õpe ja töötajate liikuvus. meil on vaja tagada parem töö ja pereelu ühildamine. meil on vaja paindlikku tööaega, meil on vaja ka paremini korraldada vanemapuhkust ning äh, rohkem tuleks mõelda laste päevahoiu võimaluste peale tingimused liikmesriikides on head, aga neid ei ole tegelikult, neid reforme ei ole piisavalt hästi rakendatud. majandus poolaasta algusest peale on olnud rakendamise määr üheksa protsenti. paljud liikmesriigid ei ole tegelikult soovitusi üldse rakendanud ja tegemist on suure probleemiga. meie Äh, liikmesriikides ning sellepärast minu küsimus, miks ei ole soovitusi piisavalt hästi öö, ähm, neid soovitusi rakendatud ja mida soovib teha komisjon selleks, et liikmesriike panna neid soovitusi paremini rakendama? Thank you, I will give the floor now to. suur tänu, härra Van den Kendele, Rahvapartei Econ komisjon, palun. Eh, aitäh, proua volinik eh, lugupeetud esimees, mul on kaks küsimust. Eh, tegelikult üks oli mõeldud härra Moskovisile, aga teda polnud kohal, nii et esitan teile siis härra Dombrovskis selle küsimuse. esimene küsimus puudutab eelarvet euroalal. kaheksateistkümnendal juunil võeti vastu seisukohad kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve kohta. kas komisjon on nõus sellega, mida siin räägiti, et meil on selline piiratud eelarvealane olukord, nii nagu seda eelarvenõukogu ütles? ja sealt tuleneb nüüd ka küsimus, et mida te konkreetselt kavatsete muuta nüüd, kui me hakkame läbi viima ja üle läheme restriktiivsele poliitikale, mida see siis täpselt tähendab ja kuidas me seda tõlgendame? ja teine küsimus, mis puudutas siis makse ja mis oli suunatud volinik Moskovissile, see puudutab majanduspoolaasta uut elementi, nimelt agressiivset maksuplaneerimist. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast iga-aastane majanduskasvu analüüs ütleb, et et meil tuleb tegeleda agressiivse maksuplaneerimisega ja kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta oli esimene aasta, kus euroalale tehti ka soovitused võidelda agressiivse maksuplaneerimise vastu. mulle see väga meeldib ja mul on väga hea meel, et äh, komisjon kutsub üles seda tegema, aga tegelikult äh, käitumisjuhiste äh, töörühma ülesanne ongi ju koordineerida. nii et nüüd tahangi teada, proua volinik ja härra volinik, et kuidas see peaks käima, kas käitumisjuhiste töörühm peab seda ülesannet läbi viima või kas te leiate, et ta ei saa sellega hakkama ja just sellepärast peabki nüüd komisjon hakkama ka selle ülesandega tegelema? Hmm? härra Dombrovskis. okei okay,, uh, thank you uh, very much uh, uh, for those questions. suur tänu nende küsimuste eest. esimene küsimus tegelikult sotsiaalvaldkonnas tõstetate väga palju teemasid, sellest räägib Mariann. mina räägin küsimusele, mis puudutas riigipõhi, põhiste soovituste rakendamist. jah, nagu ütlesin, riigipõhiste soovituste rakendamise edukus on ebaühtlane erinevates poliitikavaldkondades, ka riikide vahel ja üldiselt mõningates valdkondades on edu äh, piiratud. nagu teate, meil on oma süsteem, äh, mille hindamisskaala kuidas me hindame äh, edu, ei ole edu, piiratud edu ja nii edasi ja nii edasi. üldiselt võib öelda, et äh, mõningates valdkondades tõesti võiksid tulemused paremad olla. kuidas aga seda tagada? kõigepealt oluline on vaadata seda, kuidas suurendada meie soovituste suhtes omanikutunnet ja üldse majanduspoolaasta suhtes. ja seetõttu oleme teinud koostööd äh, sidusrühmadega, liikmesriikide äh, valitsustega, tööturu osapooltega liikmesriikides, et rääkida Euroopa poolaastast, rääkida riigipõhistest soovitustest ning äh, vastata nende küsimustele, et me saaksime parema pildi väljakutsetest ning saaksime välja töötada täpsemad soovitused nende väljakutsetega toimetulekuks. siis veel järgmise mitmeaastase raamistiku jaoks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat tahaksime me tagada tihedama riigipõhiste aruannete ning äh, Euroopa Liidu rahastamisvahendite vahelise seose, sealhulgas siis äh, struktuuri- ja investeerimisfondi vahendid äh, ning äh, reformi toetusprogramm, kuhu eraldatakse kakskümmend viis miljardit eurot, kus lepitakse liikmesriikidega siis kokku reformide kogus ja see peaks olema finantsstiimuliks nende reformide elluviimisel ja jällegi Euroopa poolaastat ning riigipõhiseid soovitusi kasutatakse selles protsessis. siis ähm, mis puudutab ülejäänud kahte küsimust, euroala eelarve, siis äh, meil toimus äh, arvamuste vahetus Euroopa Fiskaalnõukoguga Euroopa Komisjonis äh, nende soovituste teemal, mis käsitlevad piiratud, siis kaalu olukorra lähenemist. praegusel hetkel on olukord neutraalne, aga majandus tõenäoliselt laieneb, juba kuus aastat on meil olnud majanduskasvu, nii et äh, hea, aeg on hea majanduslikult ning me peame siis fiskaalkaitsemeetmeid äh, välja töötama, et ähm, ja defitsiidi kontrolli alla saada, võla, võla kontrolli alla saama, et ähm, kui majandus, kui peaks tekkima majanduslangus, oleksime paremini kaitstud. ja üldiselt me toetame seda lähenemist, et äh, meil peaks olema siis äh, teataval määral piiratud äh, eelarvepoliitika. ja selle teemaga tegeleme rohkem äh, kes-, äh, sügisese äh, poolaasta protsessi jooksul. viimane küsimus, maksude planeerimine. see on üks osa, miks see on Euroopa poolaastaga hõlmatud, jah, agressiivne maksude planeerimine on sees mitme liikmesriigi, riigipõhistes aruannetes, sellepärast et liikmesriik, eh, sellepärast et Euroopa poolaasta eesmärgiks on kooskõlastada liikmesriikide maksumajanduslikku poliitikat ja sellega on tegeletud juba mõnda aega, paljud riigid on saanud soovitusi näiteks maksustamise kohta ning võitlus agressiivse maksude planeerimise vastu on üks osa meie Euroopa Liidu majanduslikust ning sotsiaaltegevuskavast, sellepärast et see õõnestab maksutulubaasi äh, ning tekitab ebavõrdset konkurentsi ning äh, on piiriülese mõjuga. seetõttu on agressiivse maksuplaneerimise vastane võitlus üks osa Euroopa poolaasta protsessist Maria Arena. suur tänu. sotsiaaldemokraadid taha, taha, tervitavad seda, et on toodud sisse riigipõhistesse soovitustesse sotsiaalse mõõde ning Euroopa sotsiaalõiguste samba teemad on sisse võetud, aga paraku peamiselt äh, poole aasta käigus keskendutakse siiski majandusele ja eelarvepoliitikale ja mitte sotsiaalsele mõõtmele. ja jällegi liigume me sedasama teed, me räägime struktuurireformidest, struktuurireformidest, mis võivad olla no,, töötada vastu meie sotsiaalset erinevatele eesmärkidele, näiteks paindlikkus töökohal struktuurireformis on kirjas paindlikkuse mõõde, aga samas on sellel väga negatiivne mõju teatavatele töötajate rühmadele ning ma olen selle kohta esitanud komisjonile küsimused. minu küsimus teile praegu oleks, et kuidas te hindate struktuurireformide mõju sotsiaalses mõõtmes, eelarve mõõtmes, võime vaadata, kuidas on vähendatud nende reformide kulutusi, aga ei ole hinnatud seda, kas on juurdepääsu parandatud haridusele, näiteks me võiksime, võime vähendada küll vahendeid mida eraldatakse, aga hoopis teine mõju on äh, sellel, kui vähendame juurdepääsu tervishoiuteenustele. kuidas te siis hindaksite seda aspekti? ja siis äh, finantsstabiliseerimise kulu maksid kinni äh, töötajad ning haavatavad rahvastikurühmad ning finantsasutused maksid vähem. kuidas on teie hinnang finantsstabiilsuse millal see meile maksma läks ja kes selle kinni maksis. kui eurooplased tunnevad ennast rahulolematuna, siis äh, keskklassi töötajad teavad, et nad maksid reformide eest kõrget hinda ja samas teenused, mida Euroopas täna pakutakse, on vähem kvaliteetsed. nüüd, kui me tahame sotsiaalset rahulolematust vähendada Euroopas, tuleb sellest äh, ka lähtuda siis rääkisite ka majanduskasvu tulemustest, majanduskasv on olnud positiivne, äh, aga kui me vaatame asja lähemalt, siis äh, esitatakse riigipõhiseid soovitusi, tõsi, aga ma tahaksin, et me vaataksime ka piirkonnad eraldi üle, kas ebavõrdsus, kuidas on ebavõrdsuse suurenemisega mõningates piirkondades, äh, kuidas on laste vaesusega lood, kuidas on lood tööturu osapoolte vahelise dialoogiga ja nii edasi ka nende teemade puhul oleks meil vaja konkreetseid vastuseid komisjonilt ja mitte sellist üldist kirjendust, kus öeldakse, et kõik läheb paremini ja majanduskasvu näitajad liiguvad positiivses suunas. me teame, et meil on veel raskusi ja nende raskustega tuleb tegeleda põhjalikult, aitäh! suur tänu ja ma arvan, et nüüd anname siis kõigepealt sõna proua Tysonile, võib-olla vastate hoopis kõigile küsimustele. suur tänu ja suur tänu, et suur tänu ka kõikide nende küsimuste eest, vastan hollandi keeles, kuna meil on siin suurepärased tõlgid Euroopa Parlamendis kohal. mis puudutab majanduspoolaastat ja iga-aastaseid äh, majandusaruandeid äh,, siis äh, me peame vaatama, mida on öelnud Euroopa Ametiühingute Liit ehk Äh, ametiühingute Liit ütles, et kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta oli kõige sotsiaalsem aasta üldse. nii et me näeme, et mida komisjon on teinud nüüd äh, oma mandaadiperioodi ajal, et me tõesti oleme rohkem keskendunud sotsiaalsetele küsimustele ja viinud majanduspoole aasta soovitused tasakaalu. samamoodi oleme teinud korra poliitilisi ettepanekuid, sotsiaalne sammas kuulutati välja kolme institutsiooni poolt ja seal on ka kolm erinevat poolt, mis on kaasatud siis ka majanduspoolaastasse. seal on tööhõive juhised, mida kajastatakse riikidepõhistes soovitustes ja kui vaadata neid soovitusi, siis on näha, et äh, seal lähtutakse tulemustabelist, mis on ka osa sotsiaalsambast, nii et tõesti üha rohkem pööratakse tähelepanu sotsiaalküsimustele. mis puudutab reforme liikmesriikides, siis jah, tuleb tõesti tagada kestlik rahastus ja mis puudutab avaliku sektori rahastust, siis me oleme olukorda parandanud võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga, eriti kui vaadata, mis on toimunud sellel ja eelmisel aastal. me oleme võlgu väga palju vähendanud, kuid ähm, avaliku sektori finantsstabiilsus on tõesti väga tähtis, sellepärast et äh, tulevikus samamoodi äh, tuleb ähm, meil pöörata tähelepanu sellele just Majandus- ja Rahaliidule ja selle stabiilsusele. igat eurot on tõesti võimalik ainult üks kord kulutada ja see on tõesti liikmesriikide vastutada, et vaadata, mis on siis nende kulutuste kvaliteet, mida sellest saavutatakse ja mida me veel teeme, on see, et me vaatame, mis toimib hästi ja mis ei toimi hästi. ja me oleme tõesti näinud, et ebavõrdsuse küsimuses on meil veel väga palju probleeme sotsiaalse kaasatuse puhul nii tööturul kui ka haridussüsteemis on veel suured probleemid ja me tõstatame need küsimused iga riigi puhul, kus need probleemid on suured, tõstatatakse need ja vaadatakse täpselt, mida tehakse mida meie saame teha olukorra parandamiseks? nagu ma juba ütlesin, peame liikmesriikidega, sotsiaalpartneritega, kodanikuühiskonnaga dialoogi ja tõesti väga tähtis on dialoogi pidada ja siis liikmesriike motiveerida teha õigeid otsuseid, seda nii tehnilise abi kui ka tõukefondide rahastuse kaudu. ja niimoodi üritamegi reforme läbi suruda, samamoodi ka haridussüsteemis me teeme siin koostööd äh, OSCE-ga ja väga paljud liikmesriigid koos OSCE rahastusega on nüüd välja töötamas ka strateegilisi haridustegevuskavasid, hoolitsemaks selle eest, et äh, haridussüsteem oleks paremini kooskõjas tööturu vajadustega. ka kutseoskuste tegevuskavas oleme me ette näinud just selliseid samme, millega stimuleerida siis liikmesriike äh, süsteeme parandama hoolitsema sellest, et meil oleks majanduskasv, kaasav majanduskasv, meil on tööturul haavatavaid rühmi, puuetega inimesed, sisserändajatest, vanemate järeltulijad, ma ei mõtle siin otseselt sisserändajad, vaid just neid, kellel on vanemad sisserändajad, ka nendega on probleeme, neil on probleeme hariduse omandamisega ja siin tuleb reforme läbi viia. Valdis ütles alguses, et jah, suur osa riikidepõhistest soovitustest on sellised, mida viiakse läbi, mille põhjal viiakse läbi reforme läbi, kas siis rohkem või vähem edukalt. ja kui, kui me vaatame nüüd iga-aastaselt, siis on näha, et tõesti pooled soovitused viiakse läbi, kui vaadata aga pikaajalisemalt, siis tegelikult rohkem ja nüüd tervise ja haridussüsteemi puhul on tõesti väga tähtis äh, äh, hoida silma peal, sellepärast et muudatused nendes valdkondades on väga suured ja need toimuvad väga kiiresti. me praegu ei ole veel saavutanud kõike, aga kui me seda ütleme, peame me ütlema ka seda, et olukord on väga palju paranenud ja seega tulemus on pigem positiivne. Äh. aitäh! nüüd äh, proua Delvo. aitäh, räägin äh, Hüppaie nimel äh,, kes jäi oma rongist maha ja räägin prantsuse keeles. Eh, eh, lugupeetud äh, proua ja härra volinik, äh, ma te-, me tervitan seda, et võeti arvesse Euroopa Parlamendi eelmise aasta neljateistkümnenda märtsi arvutust, arvamust ning on võetud sisse uus sotsiaalne mõõde oma poliitilistesse soovitusse. üritatakse ka vähendada riigieelarve puudujääki ja sinna on juurde toodud meetmed sotsiaalõiguste ning pädevuste tugevdamiseks tööhõivepoliitika on teretulnud, aktiivsem tööhõivepoliitika, aga väga palju on ära jäänud teha selleks, et sotsiaalset ebavõrdsust vähendada ning ebavõrdsust üldisemalt. Äh, palga ebavõrdsus, vaeste töö va,, töötajate probleem ning ebakindla töö probleem vajavad käsitlemist. kui me tahame, et Euroopal oleks solidaarne ja ühtlustatud, siis tuleb palkade tõusmisega tööd teha seda ettepanekut on toetanud ka Euroopa Keskpanga president ning see peaks võimaldama töötajate ostujõudu tõsta, mis samuti toetaks meie majanduse edusamme märkimisväärselt tõhusamalt kui äh, riigieelarve puudujäägi vähendamine. ja me, et meie ettepanek ei aita mitte ainult ebavõrdsust ning sotsiaalset dumpingut vähendada, vaid äh, toob sisse äh, ka toetuse meie majandusele, kas olete äh, plaaninud konkreetselt selle teemaga lähitulevikus tegeleda. räägiksin ka natuke ühtekuuluvuse vahenditest. ühte, ambitsioonikas ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline Euroopa Liidus ja seetõttu peab see teema olema ka rahastamisvahendeid määrates järgmise mitmeaastase raamistiku raames oluliseks ka tulevikus. komisjon on otsustanud struktuurifondide vahendist anda vahendid majandusjuhtimisele Euroopa poolaastale. mina arvan, et fondil on oma dünaamika, mis ei peaks sõltuma teistel juhtimistasandil langetatud otsustest, see ei ole vastavuses piirkondlike äh, ametivõimude äh, soovidega. kas komisjon võiks täpsemalt selgitada seda suhet mis äh, on kohustuslikult sisse toodud Euroopa poolaasta ning ühtekuuluvuspoliitika vahel, selleks et vähendada ebavõrdsust ning äh, toetada kvaliteetse töö loomist, aitäh! palun, härra Dombrovskis. suur tänu küsimuste eest. kõigepealt räägin äh, poolaasta sotsiaal- dimensioonist äh, volinik Tyson juba rääkis päris palju sellest. meil on plaanis tugevdada <clears throat> sotsiaalset külge ja ka Euroopa sotsiaalõiguste sammas äh, olastasse integreerida, nagu ma juba mainusin, mainisin, siis üks kolmandik meie soovitustest puudutab just äh, sotsiaalvaldkonda, tööhõive valdkonda. mainisite ka näiteks palkade ebavõrdsuse ja töötingimuste teemad. meil on olemas ka selles valdkonnas konkreetseid algatusi, näiteks äh, äh, algatus Sotsiaalkaitse kõigile, mille eesmärk on äh, laiendada sotsiaalkaitse tavalistele, kõikidele erinevatele lepingutele, platvormimajandusele ja nii edasi, selliseid asju toimub aina enam. samuti on meil töö ja eraelu tasakaalu algatused, õiglaste ja eh, etteaimatavate töötingimuste algatused. seega ma ütleks, et eh, mitte ainult Euroopa poolaasta, vaid ka konkreetsed eh, seadusandlikud ähm, meetmed on vahendid, millega me sotsiaalküsimusi üritame lahendada. järgmisena ühtekuuluvuspoliitika ja selle seos äh, Euroopa poolaastaga. jah, äh, tõepoolest äh, paneme tulevase mitmeaastase finantsraamistiku raames ette, et et arutada, kuidas muuhulgas Euroopa ühtekuuluvuspoliitika saab aidata Euroopa poolaastat ja riigipõhiste soovituste rakendamist, sest äh, teatud väljakutsetega toimetulekuks va-, on vaja liikmesriikidel investeeringuid. me teame praegu, et ühtekuuluvuspoliitika on olemas, sellel on konkreetsed eesmärgid, kui näiteks võtta ühtekuuluvusfondid, äh, taristu, transport ja nii edasi, siis kõik, äh, kõik see jääb alles Euroopa poolaasta on veidi piiratum, sest me teame, et äh, ühtekuuluvuspoliitikal on oma äh, eesmärgid äh, ja see puudutab põhiliselt investeeringuid. poolaasta puudutab aga muid, muid valdkondi. samuti sooviksin märkida seoses ühtekuuluvusega, et oleme tugevdanud ja suurendanud äh, ESF-i osakaalu, nüüd on see ESF pluss. samuti oleme kokku pannud erinevaid fonde, mis äh, võimaldavad äh, muuta sujuvamaks äh, sotsiaalkulutuste tegemist, sotsiaalkulutusi suurendatakse ühtekuuluvuspoliitikas tulevases mitmeaastase finantsraamistiku raames, kui komisjoni ettepanekuga nõustutakse suur tänu, meil hakkab aeg otsa saama ja tõlget meil enam kauaks ei ole. Äh, jätkame nüüd äh, osade kaupa küsimusi, et äh, grupeerime kokku. seega I think it's obviously very good news that nüüd äh, proua McIntyre. on äh, väga tervitatav, et äh, tööhõivemäärad kogu Euroopas kasvavad. Ühendkuningriigis on statistika põhjal näha, et rekordarv inimesi on tööturul aktiivsed ja töötuse määr on neljateistkümnenda aas-, neljateistkümne aasta jooksul kõige madalamal tasemel. see, need uudised on kõik head, kuid veel on palju teha samuti on hea uudis see, et, et puuetega inimeste osakaal on äh, viimase nelja aasta jooksul kasvanud kaheksasaja kolmekümnele tuhandele. täna äh, rääkisime ka etniliste vähemuste kaasamisest tööturule, äh, mainin jälle, et Ühendkuningriigis on vähemuste kaasamine tööhõiveturul kasvanud viimase kümne aastaga enam kui ühe miljoni inimeseni kui vaadata riigi, Ühendkuningriigile edastatud riigipõhiseid soovitusi, siis seal on soovitatud näiteks äh, praktikakohtadesse investeerin-, investeerida ja rohkem äh, tööturul inimeste oskusi arendada. minu mure seisneb aga selles, et asi ei ole ainult äh, Ühendkuningriigis, vaid ka paljudes teistes riikides on puuduste reaalainetega seotud oskuste oskustega töötajatest. me ei, me, me ei õpeta piisavalt palju inseneriteemasid ja matemaatikat. mulle, kuna ma kõnelen nii Iconi kui ka Embli komisjoni nimel, siis saan rääkida kolm minutit. seega jätkan nüüd. minu riigis on meil enam kui kaheksasada tuhat tühja kohta, seega mulle tundub, et me peaksime palju rohkem tegema selle nimel, et, et võimaldada noortel neid äh, töökohti täita. ma soovin teada, kas äh, komisjon äh, mõtleb ka ettevõtluse teemale, me teame, et palju uusi töökohti tuleb just väikestest ettevõtetest. seega, milliseid meetmeid komisjon selle jaoks, selle edendamiseks kasutab, samuti te rääkisite äh, ebavõrdsusest, ma sooviksin äh, tõstatada soolise palgalõhe küsimuse ja selle, kuidas komisjon seda jälgib. Ühendkuningriigis, nagu ilmselt ka mujal, tegeletakse hoolega soolise palgalõhe mm, äh, kõrvaldamisele, see on väiksem kui kunagi varem, üheksa koma kaheksa protsenti, kuid me peaksime tegelema soolise palgalõhe kaotamisega kogu Euroopas ja ma tahaksin äh, seega teada, mida te teete selle nimel ja kuidas seda jälgite, aitäh. palun, volinik. suur tänu. kõigepealt äh, küsimused, mis äh, on seotud äh, oskustega Ühendkuningriigis, jah, oleme riigipõhiseid soovitusi esitanud oskuste arendamiseks, et praktika kvaliteedi ja tulemuslikkuse, tulemuslikkust mõõta ja arendada. samuti näeme Ühendkuningriigi puhul, et, et toimuvad edusammud äh, soovituste rakendamisel seoses just äh, oskustega seotud soovitusi. samuti küll aga näeme, et äh, hoolimata sellest, et tööhõive tase on väga kõrge, jääb äh, tootlikkus siiski madalaks. seega tundub, et äh, saadaolevaid oskuseid ei kasutata optimaalselt ning ähm, ning tööhõive kvaliteediga tuleb tegeleda enam kui kakskümmend viis protsenti Ühendkuningriigi töötajatest äh, omavad väga madalaid, äh, on madala oskustasemega töötajad, seega tuleb kindlasti suurendada võimalusi tööoskusi täiendada, näiteks ka mm, väljaõppe, töö, tööalase väljaõppe kättesaadavuse lihtsustamisel. nüüd äh, ettevõtlusega seotud küsimus, see on üks Euroopa poolaasta teemadest, mis on seotud ettevõtluskeskkonnaga, uute ettevõtete alustamine, olemasolevate ettevõtete poolt investeeringute tegemine peab olema lihtsam, sellega me ka Euroopa poolaasta raames tegeleme. ja nüüd äh, sooline palgalõbe, lõhe, jälgime ka seda Euroopa poolaasta kontekstis. Need liikmesriigid, kus on suurimad äh, soolised palgalõhed Euroopa Liidus, ka neile esitatakse riigipõhiseid soovitusi seoses äh, soolise palgalõhe vähendamisega. seega see on äh, osa komisjoni tööst, aitäh! aitäh, palun Karolina Kigal! aitäh, eesistuja, aitäh, volinikud, et et olete siin. hiljutises uuringus leiti, et et äh, riigipõhiste soovituste rakendamine on, äh, on madalam ja selleks, et ja rakendamismäärad erinevad äh, riikide vaheliselt ja ka poliitika valdkonniti. samuti mitmeaastane hindamine näitab samuti, et teatud riikide rakendus, rakendamise tulemused küll paranevad pikas perspektiivis, kuid üleüldiselt eh, on rakendamise tase siiski veel väga madal. minu küsimus eh, on, eh, et kuidas komisjon kavatseb tagada, et struktuurireformid viiakse läbi, sest äh, tugeva ja sta-, tugev ja stabiilne majandus on järgmise kriisi vältimise kõige olulisem osa. see oli minu esimene küsimus, teine küsimus on, kuidas saavad äh, riiklikud äh, eelarveasutused äh, koos Euroopa asutustega tagada suurema, parem rakendamine? suur tänu, ütleb härra Kalvešamo Oh, suur tänu, asepresident, et te jäite siia, sellepärast et kui te ära läksite, äh, kui te oleksite ka ära läinud, siis ma ei tea, mis me siin oleksime teinud. proua Tyson ja proua Moskvitši paraku jah, ei ole siin. Euroopa poolaasta on aga äh, ma rääg-, hakkan rääkima Euroopast äh,, aga räägiksin Euroopa poolaastast ja Hispaaniast algatuseks. virtuaalselt kord, üks kord ometi, härra Moskovitši on täpselt aru saanud, milles probleem ja proua Tyson ka. Hispaaniat ei ole võimalik juhtida, Hispaaniat ei ole võimalik valitseda, nad on kaotanud äh, ühistoru, aga mitte ainult palju rohkem kui Euroopa on ühisturg neile kaduma läinud, aga see õõnestab kogu Euroopa arengut. tuuled pöörduvad, nafta hind tõusab, majanduskasv ei tõuse enam, see on väike, dollari kurss muutub ja ebavõrdsus kasvab. ja iga äh, piirkonna äh, ebamoraalne rahastamine kasvab ja see olukord on plahvatusohtlik ärge tegelege ainult analüüsiga, vaid äh, kandke hoolt selle eest, et äh, Hispaania saab oma ühtse turu tagasi, äh, muidu plahvatab kogu Euroopa, aitäh! aitäh! Teil on nüüd maksimaalselt neli minutit vastamiseks. suur tänu küsimuste eest! alustame riigipõhiste soovituste rakendamisest. seda jälgime Euroopa Komisjonis eh, nii iga-aastaselt kui ka üle mitme aasta ja loomulikult eh, tulemused on eh, iga-aastaselt halvemad kui äh, üle mitme aasta, sellepärast et äh, reformide läbiviimine võtab aega. meie hinnangul on äh, liikmesriigid kas täielikult rakendanud või, või alustanud rakendamist vähemalt poolte soovitustega äh, teatud riikides ja sektorites on küll probleeme, ma ei too eraldi välja äh, rakendamist äh, riikides, kus on suured äh, makromajanduslikud tasakaaluprobleemid, kuid need riigid on jäänud teistest riikidest maha, ilmselgelt on meil vaja seda, neid tulemusi parandada ja mida me selles osas teeme, olen juba andnud ülevaate teatud eh, elementidest meie plaanis. ma kordan väga tihti, et eh, me räägime siin riigipõhistest soovitustest, mitte käskudest. seda tuleb kindlasti meeles pidada. eelkõige toimuvad asjad eh, läbi dialoogi ja seetõttu oleme liikmesriikidega rohkem ühendust võtnud äh, ja nendega suhelnud äh, Euroopa poolaasta raames, selleks et äh, suju, muuta sujuvamaks äh, Euroopa poolaasta ja riigipõhiste soovituste rakendamist. Ähm, järgmise mitte, mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis samuti mainisin, et meil on plaanis suurendada Euroopa Liidu rahastust, sealhulgas ka ähm, ühtekuuluvusfondide kaudu, samuti Euroopa poolaasta kaudu, me ei saa siin teha täiesti täielikku seost, sest äh, need rahastusallikate eesmärgid on erinevad, kuid saab luua erinevaid sünergiaid ja seda me mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis oleme ka ette pannud. mis puudutab äh, siseriiklike mm, eelarvenõukogude rolli, ilmselgelt äh, mängivad nad siin oma rolli omalt poolt äh, jälgime seda, kuidas riigid äh, asjakohaseid meetmeid rakendavad ja riiklikke eelarvenõukogusid äh, haldavad ning ka seda, kuidas neid soovitusi rakendatakse. teine küsimus, mis puudutas konkreetselt Hispaaniat mina nii pessimistlikult asja ei vaataks, Hispaania on tegelikult äh, üks äh, kõige kiiremini kasvavaid suuri Euroopa Liidu majandusruume, äh, Hispaania on läbi viinud suuri struktuurireforme, mis on just selle ma-, praeguse majanduskasvu alustalaks, loomulikult on veel probleeme, millega tuleb tegeleda ähm,, Hispaania seisab jätkuvalt silmiti makromajanduslike väljakutsetega, on ähm, palju võlga äh,, madal produktiivsus, tootlikkuse kasv ähm,, kõrge töötuse määr, seega on veel palju teha, kuid tuleb märkida, et on toimunud äh, palju edasiminekuid ähm,. eelarvelise poole pealt äh, oleme ähm, Hispaania eelarveplaani eelnõu osas äh, esitanud arvamuse. kui kõik läheb hästi, siis äh, suudab Hispaania oma eelarve puudujäägiga selle aasta jooksul toime tulla. Äh, suur tänu ja tere tulemast meie tööhõivekomisjoni, härra volinik. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal esitles komisjon Euroopa sotsiaalõiguste samba äh, ettepanekud ja siis öeldi, et nüüd keskendutakse ka sotsiaalsele Euroopale, mitte ainult kasumile, vaid kantakse vastutus sotsiaalsete probleemide eest. aga samas see ei sobi kokku riigipõhiste soovitustega, mille te sel aastal esitate. siin võib lugeda, et Poolas, Saksamaal, Itaalias, Luksemburgis, Maltal, Austrias, Sloveenias äh, tuleb äh, pensioniiga tõsta aga nendes riikides on samas väga suur tööpuudus noorte hulgas ja on selge, et kui me pensioniea nüüd kõrgemaks tõstame, siis on noortel inimestel veel raskem tööturule pääseda ja sel äh, moel on ju tegelikult üsna kummaline, et ühelt poolt on meil siin sotsiaalsete õiguste sammas, äh, mis peaks äh, tagama õiguse vanuritele pensionile ja noortele inimestele õiguse tööturule pääseda, aga samal ajal me ei anna inimestele võimalust seda pensionit kasutada. ja ma tahaksin siis küsida, kuidas on sotsiaalsete õiguste ja riigipõhiste soovitustega lood, kuidas teie arvates tulevikus sotsiaalne sammas peaks kajastuma riigipõhistes soovitustes ning kuidas on teie arvates seos sellise kahe vastastikuse äh, teguri vahel kuidas siis sotsiaalsammas peaks mõjule pääsema üldsegi riigipõhistes soovitustes ja me tahaksime, et komisjon hakkaks käituma sotsiaalsemalt ning mõtleks võib-olla selle peale, et pensioniiga võiks hoopis langetada, selle asemel, et seda tõsta, andes noortele inimestele võimalus tööturule tulla, aitäh! Thank you um.... aitäh! kolleeg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 miks teie arvates äh, euroala äh, pidevalt edasi lükkab vajalikke muudatusi, äh, mida oleks tarvis selle ühtlustamiseks ja tulevaste kriiside vältimiseks. jah, euroala on küll praegu tugevam kui varem, kuid euroala ei ole siiski veel valmis kriisidega toime tulema. rääkides näiteks äh, pangandusliidust, äh, meil on vaja tugevat äh, Euroopa valuutafondi ja see võimaldaks meil vältida suur, suuri šokke, kuid asju on aina edasi lükatud ees äh, oleval tippkohtumisel ei ole plaanis sellest äh, sugugi rääkida. kas meil on euroalale eraldi eelarve ette nähtud, miks äh, euroalal edasi lükatakse vajalikke reforme? nii, ja palun nüüd asepresident Dombrovskis aitäh, kõigepealt äh, küsimused äh, riigipõhiste soovituste ja sotsiaalkaitsesamba vaheliste äh, seoste kohta. vastan konkreetselt küsimustele, mille esitasite seoses pensionid ja, ja tööturu arengutega. siin peame alati leidma mingi tasakaalu, sest on selge, et vananeva elanikkonna puhul seisame silmitsi meie pensionisüsteemide ja tervishoiusüsteemide stabiilsusega seotud väljakutsetega. meil on aina vähem tööealisi inimesi, kes äh, pensionäre toetavad. kümme kümne aasta pärast on see suhe neli ühele, kahe tuhande kuuekümnendaks aastaks aga kaks ühele, seega kaks äh, tööealist äh, inimest toetavad ühte pensionäri. ilmselgelt tuleb äh, meil mõelda pensionisüsteemide pikaajalise jätkusuutlikkuse peale. ja see puudutab ka Euroopa Komisjoni soovitusi Euroopa poolaasta raames, kuidas ähm, kuidas seostada omavahel pensionisüsteem ja pikenev eluiga ning samuti tööturureformid, sest me peame oma sotsiaalmudeli kestlikkuse tagama. samuti äh, küsiti konkreetselt Kreeka kohta. jah, on äh, suur saavutus, et Kreeka äh, programmist lahkub ja komisjon leiab, et äh, kahekümne esimese juuni äh, otsus Eurogrupi poolt on väga tervitatav. Kreekaga seoses on meil äh, vaja kahte asja silmas pidada, esiteks tuleb äh, programmijärgsed fiskaal, fiskaalplaane jätkata Kreeka naaseb nüüd ka finantseerimisturgudele. teiseks, laenumeetmed, laenumeetmete pakett on meie jaoks väga positiivne. laenude kulukus on vähenenud Kreeka saab liikuda tagasi turgudele. Greece adherence with a post-program uh, fiscal tra- uh, uh, targets uh,, meaning uh, in a medium term. ja uh, praegu me tahaksime saavutada kolm koma viis protsenti SKP-st uh, äh, riigieelarve ülejäägina kahe tuhande kahekümne teise aastani ja eurorühm uh, ja euroala riigid on võtnud äh, kohustuse olukorral silm peal hoida ning äh, kui see vajaduslik, vajaduslikuks äh, peaks osutuma, siis tuleks olukorda kohandada ning korrigeerida. siis viimane osa, kui ma ei eksi, viisteist miljardit eurot, mis annab piisava sularahapuhvri Kreekale, et tagada nii-öelda järk-järguline tagasipöördumine turule, Kreeka majandus on majanduskasvu äh, teel tagasi ja stabiilsus on saavutatud, sellest lähtuvalt tuleb nüüd tegevust jätkata ja Kreeka majandus äh, tõenäoliselt saab jällegi tõusuteele. mis puudutab äh, äh majandus Euroopa äh, Äh, valuutaliitu, siis äh, rahaliitu, siis äh, jah, tõesti asjad lähevad paremini pangandusliidu küsimuses. ootame mõningaid konkreetseid samme seoses ühtse tagatisfondiga ja eurorühm on juba selle turvameetme põhialustalad äh, paika saanud ning äh, tõenäoliselt detsembris langetatakse selle kohta ka otsust. Euroopa hoiuste tagamise süsteemi osas ei ole edu eriti saavutatud, oleks võinud saavutada rohkem, aga see teema on olnud väga vastuoluline juba alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast peale, kui komisjon selle ettepaneku esitas ja fiskaalkülg, jah, tõesti, Prantsuse ja Saksamaa euroala eelarve algatus on tehtud komisjoni poolt. me ei teinud ettepanekut eraldi euroala eelarve kohta, aga tegime siiski ettepaneku meetmete kohta, mis on olulised järgmise mitme aastate raamistiku jooksul reformitoetus, investorite kaitse ja stabiilsuse funktsioon ning leiame, et äh, neid algatusi on võimalik äh, sobitada kokku ka Prantsuse-Saksa algatusega ning teiste liikmesriikide algatustega, sellepärast et paistab, et asjad liiguvad õiges suunas ja äh, tahetakse anda majandusšokkide leevendamise vahendeid. ja maksualalised, alased arutelud peaksid äh, leidma aset rohkem mitmeaastase finantsraamistiku raames, sellepärast et äh, seda tuleb lihtsalt nii teha ja võib-olla Mariann räägib täpsemalt siis nendest äh, sotsiaalküsimustest, minu poolt praegu kõik. jah, teen seda lühidalt, aitäh, härra esimees sain aru, et te ootate, et ma räägiksin äh, samba äh, sotsiaalse tulemustabeli ning poolaasta vahelistest teostest ning riigipõhistest ette aruannetest selles kontekstis. sotsiaalsamba osas on meil oma kohustused, kakskümmend äh, põhimõtet, väärtused, see on meie suunanäitaja, näitab meile, kuhu me liigume ühiselt, aga kui tahate teada, mida sa teed, siis tuleb ka mõõta seda tegevust, selleks on meil sotsiaalne tulemustabel. kui vaatate riigipõhiseid soovitusi ja kõiki selle aasta, poolaasta dokumente, siis näete, et peamised teemad Euroopa sotsiaalõiguste sambas on äh, tagatud, kaetud äh, juurdepääs võimalustele, haridusele, koolitusele, juurdepääs tööturule head töötingimused ning äh, sotsiaalteenused ning sotsiaalne kaitse kõikidele meie inimestele. ja kui vaatate nüüd äh, riigi, riikide aruandeid ja soovitusi, siis näete, et äh, sotsiaalse tulemustabeli tulemused on olnud inspiratsiooniallikaks, loomulikult mehaaniliselt ei ole seda seost nii, et et kõik punktid ja kõik liikmesriigid on täpselt niiviisi kajastatud, juhime tähelepanu ainult problemaatilistele valdkondadele ja kasutame tulemustabelit pigem ähm, sellise suunanäitajana ja sõelumisvahendina, äh, mis on seotud üldisema pildiga liikmesriigi olukorrast. ja kui me teame, milline on liikmesriikide olukord, siis äh, tänu tulemustabelile me teame, kui kaugel nad on konkreetsest eesmärgist, kui on konkreetne eesmärk ja saame võrrelda liikmesriikide olukorda omavahel, saame võrrelda nende sooritusi, seda, kas nad liiguvad õiges suunas, vales suunas, kes tuleb kõige paremini toime, kes pisut halvem toime ja niiviisi saame hinnata kogu olukorda, nii et see on hea vahend, mis aitab meid ning on aidanud meid ka tänaseni ja on aidanud meil läbi Euroopa poolaasta menetluse, me teostame üle nüüd järelevalvet mitte ainult majanduse olukorra üle, vaid seirame ka sotsiaalvaldkonda ja kasutame seda sajaprotsendiliselt. Laura Age. Ähm, suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik, kuulasime siin said hinnanguid ja kuulasime riigipõhiseid soovitusi nende kommentaare ja võin öelda, et praegusel hetkel Itaalia olukord küll ei ole kasu saanud struktuurireformide väidetavalt positiivsest mõjust ja sellest tingimuslikkusest. tahaksin rääkida sellest tingimuslikkusest. järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga tuuakse sisse tingimuslikkus ka seoses struktuurifondide kasutamisega. ja see on äh, meie jaoks probleem. Eurostati andmetel on Itaalias viis miljonit inimest, kes elavad absoluutses vaesuses, kes ei saa oma põhivajadusi rahuldada. nii et äh, struktuurireformide pealesurumine ilma ex-ante mõjuhinnanguta on äärmiselt kahjulik. ma arvan, et äh, sotsiaalse koostöö vaimus mida volinik Tyson reformi ettepanekutega seoses esile toob, on see väga murettekitav. reformidel puu-, jääb puudu asjakohasest sisust, kui me räägime tööelu ja eraelu ühitamisest näiteks, siis kus see sisu on? nii et pealtnäha on kõik äh, väga ilus, raamid on ilusad, aga sisu on puudulik ning loodetavasti kolmepoolsete läbirääkimiste käigus asju kohandatakse natukene, praegusel hetkel küll võib öelda, et struktuurilised reformid peaksid keskenduma rohkem sotsiaalküljele. kui meil on viis miljonit äh, absoluutses vaesuses elavat inimest Itaalias, siis Itaalia peaks ennekõike ikkagi vaesuse vastu võitlema meil peaksid olema töö hõivekeskused ja nii edasi ja nii edasi, me peaksime leidma olukorra sellest olukorrast välja. ja selline lähenemine Euroopa vahenditele ja seoses struktuurireformidega ei ole vastuvõetav, struktuurireforme surutakse peale väga rangelt ja karmilt härra Annemans, mul on teile küsimus, sest komisjon ise ütles, et Belgia tulemustega tuleb tegeleda ja et see eelarve tasakaal, mis oli eesmärgiks seatud, ei ole saavutatud ja kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ei kavatsetagi seda saavutada ja igal aastal nüüd aastani kuni kaks tuhat kakskümmend kuni null koma kuus protsenti üritatakse finantstoodete kaudu seda parandada. ja nüüd me oleme ka kuulnud, et äh, keskplaneerimisbüroo kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juunikuus äh, teatas, et äh, struktureeritud eelarve puudujääk mitte ei vähene, vaid hoopis suureneb, et hoopis äh, null koma kuuelt, äh, null koma üheksalt ei äh, lange see null koma kuuele, vaid tõuseb ühe koma neljalt ühe koma seitsmele. ja me teame, et meil on siin ka maksu äh, alarahastus ja Erik van Rompuy, Herman van Rompuy vend on olnud ka selle taga. siin on räägitud, et me peame dünaamilisemad olema ja ilmselgel äh, ka intressimäär ei ole väga soodne ja seda just Mario Draghi tegevuse pärast, nii et äh, mida arvab komisjon Belgiast, Belgia võlgadest äh, ja eriti kui mõtlete, mida föderaalne planeerimisbüroo just viimati meile teatas? Emilian Pavel. Emilian Pavel, palun järgmisena aitäh, aitäh, et tagasi tulite, proua Teissen. eile sain Junckerilt vastuse e-kirjale, mille saatsime talle ja ta ütles, et tema hoolitseb selle eest, et Rumeenia-Saksa probleem lahendatakse ja ma tõesti loodan, et see probleem lahendatakse. nüüd Rumeenia uuesti tagasi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Euroopa Komisjon ütles et, et kaks koma kuus protsenti tõuseb SKT Rumeenias kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. tõusis aga seitse protsenti. nüüd te prognoosite kolm koma neli protsenti sellel aastal, eks me näe, mis tegelikult toimub. aga küsimus on selles, et äh, kes maksab kinni need prognoosid teie prognoosite valesti, meie maksame selle eest. nüüd riikidepõhistes soovitustes öeldakse, et tuleb tagada miinimumpalgamäär, mis põhineb objektiivsetel kriteeriumitel. mis asjad need objektiivsed kriteeriumid meil on? meil on valitsuse tegevuskava, kus on kirjas, kui palju ja millal miinimumpalk tõuseb. see tähendab äh, etteennustatavust ja see sobib meile seda me hindame ja meie peame hoolitsema sellest, et need, kes saavad miinimumpalka, suudavad sellest palgast ära süü-, elada. see on äh, objektiivne kava, mille me tegime. meil on siin ka soovitus äh, investeerida rohkem suurtesse taris, suurde taristusse. meil ei ole nii palju raha, nagu komisjon sooviks, aga puudu, eelarve puudujäägi limiit on kolm protsenti ja meil on riigivõlg kolmkümmend seitse protsenti, Saksamaal kuuskümmend kaheksa, äh, Hollandil kuuskümmend üks, Ühendkuningriigil kaheksakümmend kaheksa, Prantsusmaal üheksakümmend kuus protsenti. mis te arvate, kuidas me saame selle lõhe ületada Saksamaa ja Rumeenia vahel, kui äh, meil on piirang kolm protsenti iga-aastaselt peal?